üks lühike lõik, mille ma pean, ma pean ette lugema. seotud, seoses sellega, et mitmed komisjonid soovivad äh, alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt reeglile kuuskümmend üheksa C lõige üks, nii nagu teada anti esmaspäeval, kolmeteistkümnendal märtsil, selle kohta ei ole ma saanud mingisuguseid sooviavaldusi parlame-, äh, parlamendi hääletuseks, seega komisjonid võivad alustada läbirääkimisi. alustame hääletusega härra Carver, protseduuriline küsimus, teil on üks minut selle jaoks. aitäh, proua juhataja, ma just tulin tagasi Londonist kus ma kohtusin Somaalia saadikuga Ühendkuningriigis Äh, mis puudutab siis seda kriisi mitte ainult Aafrika sarvel, vaid terves selles piirkonnas. sadad tuhanded äh, äh, loomad on surnud põua pärast ja inimesed on suures ohus, seega ma soovi, tõesti soovin, et meie koda toetaks seda piirkonda, aitäh. esimene hääletus, hääl härra Salafranca Sanchez Neira Äh, soovitus Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise lepingu kohta, see on üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed